koosolekuid, komisjoni koosolekuid või midagi. sest kas meil saab ole, on, on olemas tõlketeenistus neljapäeval ja kas me saame vastu võtta ka külastajate gruppe neljapäeval? see on väga oluline küsimus. seega teile teadmiseks, ma koostan parasjagu just emaili, millele ma kirjutan isiklikult alla ja ma saadan selle kõik, selle kõikidele öö, teile, daamid ja härrad. kõikidel saab see info olema. ma saadan selle kirja umbes kell üksteist. ja seal on olemas vastused kõikidele nendele küsimustele, mille puhul me vastuseid teame. ja teie küsitud küsimusele on meil vastus olemas. neljapäeval toimuvad kõik komisjonide koosolekud ilma hääletuseta võivad toimuda ka äh, vähem formaalsed koosolekud. Äh, parlamendisaadikud on kohal, aga täiskogu istungit lihtsalt ei toimu. kõik muud koosolekud toimuvad tavapärasel moel, niisiis külastajate gruppe võetakse samuti neljapäeval vastu, külastajate gruppe, kelle meie siia oleme kutsunud saadikutena. Neil on juurdepääs parlamendi eh, hoonetele, nad saavad ka tulla täiskogu saali, kuigi siin istungit ei toimu. ja komisjonide koosolekutel ei toimu hääletust, sest me oleme sellel nädalal otsustanud, et hääletusi ei toimu. muidu on kõik tavapärane. seega ma kordan, neljapäeval ja reedel saate te oma kohaloleku allkirja ikkagi anda. kogu edasise info annan ma teile edasi oma e-kirjas, mille te saate hiljemalt lõunaks täna ja sealt saate te ka teada, milles me oleme siis kokku leppinud. eile toimus esimeste konverents, samuti kohtus parlamendi juhatus ja palju probleeme on juba lahendatud. aga tänasest on hakanud tööle ka töörühm, töögrupp, kuhu on kaasatud ka parlamendi personali, äh, personal see töötab ko koos ka minuga ja mina ko konsulteerin pidevalt ka parlamendifraktsioonide esimeestega. sest äh, need küsimused ju puudutavad nii meie, meie tööd sellel kui ka järgmistel nädalatel. Te ju teate, et järgmisel nädalal toimuvad parlamendikomisjonide koosolekud, mille toimumist me blokeerida ei saa, me peame äh, ka korralikult ette valmistama oma arutelusid Brüsselis. otsuseid pole veel vastu võetud. aga seda tehakse lähipäevadel. seega öö, äh, oodake ära minupoolne info lähipäevadel toimuva kohta järgmine päevakorrapunkt. komisjoni ja nõukogu avaldused lennuliikluse tõrgete kohta Euroopas. kõigepealt paar sõna minu poolt. nagu te teate, siis lähipäevadel peavad Euroopa täidesaatvad ametid vastu võtma olulisi otsuseid. tavaliselt tegelevad nende küsimustega komisjon ja nõukogu. ja mõlemad on juba pühapäevast alates tegutsenud väga aktiivselt, aga ka meil parlamendisaadikutena on omad kohused siin täita. eriti mis puudutab pikema perspektiivi reaktsioone sellele kriisile. me soovime sellesse protsessi kaasata oma parlamendikomisjonid ja me peame mõtlema ka, kuidas reageerida sellele küsimusele meie Brüsseli istungjärg, istungi ajal, võib-olla peaksime me vastu võtma oma resolutsiooni. niisiis, ma pöördun teie poole, daamid ja härrad et te annaksite oma ettekannetes, kõnedes teada ka, mida te arvate, kuidas parlament peaks kaasa aitama probleemide lahendamisesse? sest need probleemid puudutavad otseselt meie Euroopa kodanikke. meil oli ka keeruline Brüsselisse või Strasbourgi pääseda, aga see on meie enda probleem. peamiselt peame me mõtlema, kuidas lahendada Euroopa kodanike ees seisvad probleemid, mis on seotud tõrgetega lennuliikluses. seega rahvasaadikutena mõelge, kuidas olukorda lähinädalatel saaks parandada. esimestel päevadel ja tundidel äh, vastutab lahenduste eest äh, täidesaatev võim ja seetõttu ma tänan väga ka komisjoni ja nõukogu äh, siia tulemuse eest ja kõigepealt palun härra Lopez Garrida nõukogu nimel. <clears throat> suur aitäh, härra president. nagu me kõik väga hästi teame, on lennuliiklusel strateegiline tähtsus see mõjutab kodanikke nende igapäevaelus, samuti nende põhiõigust vabalt liikuda ja see mõjutab ka majandustegevust väga oluliselt. kui lennuliiklusega on probleeme, kui leiavad aset teatud muu-, moonutused, siis näeme veelgi selgemalt, kui strateegiline just nimelt see lennuliiklus on ja kui nüüd lennuliikluse probleemid mõjutavad juba enamikku Euroopa riikidest, siis on sellest kujunemas tõesti väga oluline kriis. see on täiesti pretsedenditu kriis ja sellele peab lähenema sobivalt. tegemist on pealegi veel paradoksiga, Euroopa Liidul kui sellisel tegelikult ei ole eriti palju pädevust selles valdkonnas, vähemasti vähem kui teistes valdkondades, kuid siiski Euroopa Liit peab tegutsema. nüüd on tekkinud need kaks tingimust ühel hetkel, kõigepealt on tegemist väga tõsise kriisiga, aga samal ajal Euroopa Liidul juriidilisest vaatenurgast on küllalt vähe võimalusi midagi ette võtta. nii et tegemist on olukorraga, kus Euroopa Liidul ei ole sugugi lihtne midagi teha, kuid sellest hoolimata me oleme juba reageerinud ja kuidas on reageeritud? esiteks, liikmesriigid ning lennujaamad on rakendanud ellu olemasolevat protokolli vastavalt kaardile, mis praegu on olemas ja mis puudutab vulkaani tuhka ning selle levimist. Londonis on praegu olemas teadlaste rühm, kes on otsustanud, et lennuliiklust tuleb piirata ning seda ka tehti, käitudes ettevaatlikult, tagades ohutuse ning riskides võimalikult vähe eurokontroll seega võttis vastu selle otsuse, põhinedes juba aastaid tagasi loodud vulkaanituha komitee otsusele. Euroopa Liit ning tema institutsioonid hakkasid juba esimesest hetkest peale kõvasti tööle, on toimunud tehnilist laadi koosolekuid ning eile jõudsid ka transpordiministrite poliitilist laadi otsuseni. terve nädalavahetuse tegi nõukogu tööd, Hispaania eesistujariik tegi koostööd komisjoniga ja ka volinik Kallasega. olen väga tänulik talle tema pingutuste eest, samuti tegime koostööd Eurokontrolliga selleks, et täpsustada seda, kuidas täpselt peame edasi käituma selles kriisis, mis on kujunenud tunduvalt pikaajalisemaks ning mis mõjutab tervet Euroopa Liitu ja ka mitte ainult Euroopa Liitu. eurokontroll on tulnud välja ühehäälse otsusega Brüsselis leidis eile aset kohtumine Eurokontrolli komisjoni nõukoguga ning samuti lennujaamade vastutavate isikutega kõikide sidusrühmadega ning jõuti soovitusteni, mis ütlevad, et täna määrab Eurokontroll kindlaks kolm tsooni, mida vul-, vulkaan mõjutab. esimeseks tsooniks on see, kus tuhatihedus on kõige suurem ja kus lennuliiklus on täiesti keelatud. teine tsoon on see tsoon, kus vulkaanituhka üleüldse ei ole, nii et seal lennuliiklus toimib normaalselt ning siis on ka vahepealne tsoon, kus on tuhka vähem ja mis võimaldab riskivaba lendamist. ja loomulikult see määratakse kindlasti, kindlaks vastavalt andmetele, mida Eurokontroll annab välja iga kuue tunni tagant ja siis võtavad ost-, otsuse vastu juba riiklikud võimuorganid ja määravad kindlaks selle, kas tuleks välja, kus tuleks veel kindlaks määrata konkreetsed lennukoridorid, kus lennud siiski võivad aset leida. eile kakskümmend seitse liikmesriiki otsustasid ühehäälselt, andes ühtlasi sellele otsusele Euroopa-ülese iseloomu. ja seega on tehtud ettepanek liikmesriikidele teatud moodi käituda. koos komisjoniga seda tehti ning võeti arvesse loomulikult ka seda, mida oli öelnud Eurokontroll. meie kõige olulisemaks prioriteediks on julgeolek, reisijate ohutus, nagu kom-, volinik Kallas ka on öelnud, siin me ei saa ähm, mingisuguseid kompromisse teha. uurime täpsemalt riske vastavalt andmetele, mis on Eurokontrolli käsutuses, mitte ainult äh, vastavalt andmetele, mis on pärit Londonist, vaid ka ähm, andmetele, mis on saadud tänu äh, testlendudele, mida on tehtud vaadatakse üle, üle lennukite mootorid, sellega tegeleb ka Kölnis asuv agentuur. nii et kõike seda tehakse selleks, tehti selleks, et lõpuks siis määrata kindlaks need kolm tsooni, millest ma rääkisin. tegemist on mudeliga loomulikult, mis areneb edasi, mis on dünaamiline, seda täpsustatakse, see põhineb teaduslikel alustel see põhineb ühtlasi ka Eurokontrolli tehnilistel teadmistel ja mis puudutab seda vahepealset tsooni, siis loomulikult peavad liikmesriigid oma tegevust koordineerima. transpordiministrid väljendasid eile oma seisukohta väga selgelt, tuleb liikmesriikidele teada anda, et riigid peavad võimalikult palju pingutama selleks, et reisijatel oleks kasutada teised alternatiivsed transpordivahendid, sellepärast et äh, me näeme, et kogu see olukord mõjutab Euroopa ning samuti teiste riikide kodanike liikuvust väga oluliselt ja et sellel on samuti väga olulised majanduslikud tagajärjed. ja ähm, härra Kallas ka on rääkinud sellest, et luuakse task force ja juba järgmisel nädalal töötatakse välja raport, mis võtab arvesse kogu majanduslikku aspekti. ja võimalikult ruttu organiseeritakse ka uus transpordiministrite nõukogu, selleks et nendest küsimustest veel kord rääkida. seega on võetud vastu otsus, et tuleb läheneda Euroopa perspektiivist sellele, mis praegu toimumas on, kui võetakse vastu otsuseid konkreetsete lendude kohta, tuleb seda teha põhinedes võimalikult täpsetel andmetel. ja härra president, mul on suur hea meel näha seda, et Euroopa Parlament kavatseb süvitsi seda teemat arutada. sellepärast, et Euroopa Parlament peabki loomulikult otsekohe reageerima sellele, mis toimub ja loomulikult peab rääkima ka sellest, mida peame tegema pikemas perspektiivis ja tegemist on täiesti uue kriisiga, see on, sellel on aga väga tõsised tagajärjed Euroopa Liidu kodanike elule. suur aitäh! suur tänu, härra minister! suur tänu kõigi nende selgituste eest, mis te meile andsite! kas te saaksite nõukogule ja eesistujamaa Hispaaniale öelda, et ka Euroopa Parlament on valmis koostööd tegema, avatult kõnelema ka komisjonides eeloleval nädalal nendel teemadel. kõik komisjonid töötavad sel nädalal, me oleme valmis kohtuma komisjoni esindajatega ja neid küsimusi arutama me oleme ju Euroopa erinevate valimisringkondade poolt siia ametisse saadetud, me oleme valmis tegutsema. me ei saa samas täitevvõimu ülesandeid enda peale võtma, seega oleme valmis koostööd tegema komisjoni ja nõukoguga ja nüüd Euroopa Komisjoni nimel annan sõna volinik Siim Kallasele, palun härra volinik, austatud parlamendiliikmed, daamid ja härrad. mul on väga hea meel esitada Euroopa Komisjoni tegevust käsitlev raport Euroopa Parlamendile, see puudutab äh, vulkaani Iafjala jõekuli äh, pursete tulemusel tekkinud kriisi kohta. see kriis puudutab tuhandeid, tuhandeid ähm, reisijaid, nagu te teate, me pidasime telefonikonverentsi esmaspäeva hommikul ministritega ja e, transpordinõukogu tuli erakorraliselt kokku eile, mul on neli põhisõnumit teile. kõik transpordiministrid on selle poolt, et Euroopa vastus kriisile oleks koordineeritud, liikmesriikide üksiklahendused ei ole tõhusad niisuguses olukorras sest probleem puudutab kogu õhuruumi ja ma tahaksin öelda, et koostöö vaim transpordiministrite seas oli tõesti väga hea, tulime kokku, helistasime juba pühapäeval üksteisele ja paljud ministrid olid valmis koostööks. teine oluline punkt on ohutus, ohutus on kõige tähtsam, mingisugust kompromissi siin ei saa teha. see jääb on ja jääb meie põhimureks, me peame tagama kõige kõrgemad ohutusstandardid meie kodanikele. kolmas põhimõte. ministrid nõustusid järk-järgulise õhuruumi avamise osas, kui ohutus on tagatud. see algaski juba täna hommikul kell kaheksa. Eurokontroll avas siis vastavalt otsustele ja reostuse tasemele, siis esimese tsooni, esimene tsoon oli siis e, emissioonide keskmes, me tahaksime teile öelda, et selles tsoonis ei ole võimalik ohutust veel tagada, teine tsoon e, põhimõtteliselt e, ei lase veel praegu õhuliiklust avada ja kolmandas tsoonis äh, võetakse otsused vastu vastavalt liikmesriikide äh, olukorrale, äh, kolmandas tsoonis tegelikult ei ole üldse mingisuguseid piiranguid ja loomulikult iga kuue tunni tagant edastatakse lennuruumi kaarte ja ajakohastatakse neid me oleme kiirustanud selleks, et Euroopa ühise taevaprogramm ellu rakenduks. ma tean, et ma saan loota tugevale Euroopa Parlamendi toetusele, et Euroopa ühtse taeva pakett, mis eel-, mille teine pakett eelmisel aastal vastu võeti, ka rakendub. Te teate, et Euroopa Komisjonil on äh, rakkerühm moodustatud, et just äh, selleteemalisi küsimusi arutada eile kõnelesin äh, lennuliinide esindajatega ja mulle öeldi veel, et praegusel hetkel ei ole võimalik täpselt hinnata, millised äh, äh, on võimalikud majanduslikud tagajärjed ja mis juhtub siis, kui, kui lennud taastatakse. praegu peab ütlema, et, et tunti veel teatud ärevust seoses riigi abiga lennundussektoris loomulikult ka me peame nõudma, et reisijate õigusi tagatakse, me teame, meie ees, eeskirjad on väga head, aga küsimus on nüüd see, kuidas neid rakendatakse. jällegi, see sõltub liikmesriikidest. me peaksime äh, tõesti nõudma, et et neid reegleid täidetaks ja meil on ka mitmeid mõtteid juba selle kohta, kuidas olukorda parandada. aga nüüd Äh, tahaksin rääkida ka sellest, et äh, mulle tundub, et äh, on jõudusid, kes soovivad olukorda asjatult segaseks ajada. me teame muidugi, mõnedes riikides saabuvad varsti e-valimised ja nii edasi ja nii edasi, aga pärast vulkaanipuurset siiski tehakse kõiki otsuseid vastavalt olemasolevatele kriisi lahendamise mudelitele, seega see äh, Äh, mudel on rahvusvaheline äh, õhuruum jääb rahvusvahelise jurisdiktsiooni alla ja jällegi see mudel äh, tugineb olemasolevale hinnangutele ja informatsioonile, seega selle mudeliga ei ole tegelikult mitte midagi valesti. loomulikult me võime mõelda, kuidas seda parendada, kuidas seda muuta ja me arutasime seda ka eile juba aga öelda, et Euroopa mudel on täiesti läbi kukkunud, on vale. loomulikult, meil on tegemist täiesti erakordse sündmusega. niisuguse vulkaani purse on täiesti erakordne, selle tagajärjed on täiesti erakordsed, niisuguse tuhapilve täiesti enneolematu levimine on eh, väga erakordne, aga olukord on eh, tõsine, tegemist ei ole näiteks äh, lumesajuga, millega me oleme äh, niigi tuttavad, äh, aga tõesti selge on see, et olukord on erandlik ja juba sellel nädalal on meil to- ja nädalavahetusel on meil toimunud arutelusid, kuidas asju parandada. muide niisugused eh, otsused sõltuvad sõl-, eh, tegelikult ekspertorganisatsioonide, sõltumatute organisatsioonide tegevusest, eh, härra minister ja mina ka olime ühenduses Eurokontrolliga, ma olin ühenduses kõikide transpordiministritega ja, ja suurte transpordiriikidega, kui nii võib öelda. me, kõik olid valmis äh, midagi tegema, nad ainult ootasid, et neile öeldaks, mida peab tegema. aga loomulikult äh, siin ei saa mingeid meelevaldseid otsuseid teha. Äh, üks kindel spetsialiseeritud asutus peab siin otsuseid tegema ja loomulikult pühapäeval peab ütlema, toimusid väga rasked kõnelused, see puudutab ju inimelusid, esmaspäeva hommikul tuli kokku Eh, Eurokontrolli erakorraline nõukogu ja eh, meie olime väga eh, rõõmsad selle üle, et Eurokontroll tõesti nõustus niisuguse kolme tsooni mudeliga ja oli valmis koostööd tegema. rõhutan, see ei ole tegelikult ühenduse kontrolli all, aga praegune sündmus näitab, et liikmesriikide kaupa lähenemine on vananenud. ja tõesti, see annab meile äh, äh, mõista, et äh, meil on vaja Euroopa tasandil lahendada niisuguseid küsimusi ja kõige tähtsam muidugi alguses öeldi, et on vaja e, lennuliiklus taastada, jah, aga e, samuti on väga tähtis saada reisijad näiteks koju või kuhu iganes nad pidid minema, nende sihtkohta. loomulikult sellest rääkisime eile ka, aga see ongi minu informatsioon praegu töönõukoguga ja Eurokontrolliga äh, jätkub, töö on intensiivne ja kui vaja, siis võtame uued otsused vastu, aga praegune mudel minu arvates on, on ikkagi väga, on ikka päris sobiv enamus lendude puhul, suur tänu! E, suur tänu, komisjoni asepresident ja nüüd Rahvapartei nimel proua Wortmann Kool. Dank u wel, eh, voorzitter. En dank u wel, uh, eh, commissie, raad, voor de toelichting die u hebt gegeven over de... Wat... Suur aitäh kogu selle info eest, mis meile praegu edasi anti, mis puudutab eh, seda, kuidas on reageeritud lennuliikluse kriisile me oleme kõik seda juba tähele pannud, et kuna lennukid ei lenda, siis on ka parlamendiliikmetel probleeme, aga tegelikult kannatab terve Euroopa ühiskond. inimesed kogevad igat tüüpi raskusi ja sealhulgas ka ettevõtted on suurtes raskustes. mis puudutab ettevõtteid, kes sõltuvad lennusektorist või kes on ise lennukompaniid, on praegu suurtes raskustes ja peab olema selge, et siin ei oleks arusaamatusi. loomulikult tuleb reisijaid transportida ideaalsetes tingimustes, aga see, kui suletakse juba esimesest päevast peale terve Euroopa õhuruum, siis see reaktsioon oli väga kiire. ma võib-olla saan isegi aru seda, et seda tehti kohe, aga pärast esimest päeva ju eh, infotehnoloogilised vahendid näitasid meile, et lennata on ohtlik, samas aga testlennud tõestasid, et põhinedes faktidel, põhinedes tegelikkusel, oli selge, et lennata oli võimalik. ma arvan, et seega tuleks paika panna mehhanismid, mis võimaldaksid ühelt poolt tagada reisijate ohutuse, aga teiselt poolt ikkagi peaksid need põhinema konkreetsetel faktidel loomulikult peab võtma vastu terve rea meetmeid, siin on sellest juba räägitud, me räägime Euroopa ühtsest õhuruumist, liikmesriigid võib-olla on veidi selle vastu, kuid siiski see on väga oluliseks aspektiks, kui me tahame Euroopa selles valdkonnas edasi liikuda. lennusektori täielik halvatus selle mõjusid ei tohi sugugi alahinnata. kriis on mõjutanud väga tõsiselt lennundussektorit ja seega tuleb kõigepealt kaaluda seda, milliseid kompensatsioone peaks maksma, kuidas korvata kahju, mis on tekkinud lennukompaniidele. siin on ka tegemist loomulikult reisijate õigustega. volinik Almunia on öelnud, et ta on valmis tegutsema selleks, et seista silmitsi kõikide nende raskustega, aga siiski kutsun teid üles siin ettevaatlikkusele, olge väga ettevaatlikud selles osas, mida tehakse riigi abiga. ei tohi lubada seda, et liikmesriigid kasutaksid seda olukorda ära selleks, et kuidagi soodustada suuri riiklikke lennukompaniisid, aitäh! Äh, suur tänu, nüüd sotsiaaldemokraatide nimel härra Schulz. suur tänu, president. daamid ja härrad. ma arvan, et me peaksime keskenduma siin selle kriisi inimlikele aspektidele. kümned, sajad tuhanded inimesed on öö, ootamas lennujaamades e, seda, et nad lõpuks ometigi koju tagasi pääseksid. terve rida meistki olid sarnases olukorras, aga loomulikult meie oleme priviligeeritud, me oleme Euroopa Parlamendi saadikud ja meil on juurdepääs ka teistele liikumismoodustele. teisalt tavalised kodanikud ootavad kuskil kolmandas maailma nurgas, nad ei pääse tagasi koju, nende lapsed ei saa kooli minna, nad ise ei saa tööle minna, neil on võib-olla ka raha otsa lõppenud ja nad peavad ise kuidagi endaga hakkama saama, loodetavasti pääsevad nad ikkagi varsti koju tagasi. loomulikult on lennufirmad strateegiliselt tähtsad. Nad ei transpordi mitte ainult inimesi, vaid ka kaupu. seega nad on, mängivad olulist rolli meie üldises majandusstruktuuris ja süsteemis ja võib juba täheldada, et vulkaanipurskest tulenenud lennuliikluse tõrgete äh, poolt põhjustatud äh, kahjud on suuremad juba kui näiteks äh, septembri terrorirünnakute poolt põhjustatud kahjud. seega me peame aitama ka lennufirmasid. lennutransport on osa üldisest infrastruktuurisüsteemist ja see, nagu nüüd võib näha, on ka väga haavatav. kui lennukid lennata enam ei saa, on tagajärjed tohutud. kakskümmend aastat tagasi hakkasime me rääkima Trans-Euroopa võrgustike laiendamisest ja eriti raudteevõrgustike parandamisest. kakskümmend aastat tagasi tundusid juba raudteed väga olulised olevat ja nüüd tundub, nüüd on see veelgi selgem minu kolleegid arvatavasti räägivad ka üksikasjadest nende võrgustike puhul, nende võrgustike koostoimimisvõime riikide vahel ei ole veel saavutatud. Hispaania rongid ei saa minna Saksamaale näiteks, Prantsusmaa rongid ei saa sõita Budapesti seega me peaksime töötama pigem konstruktiivselt, parandamaks juba olemasolevaid süsteeme. suur tänu, järgmisena proua Maisner. suur tänu, proua, äh, härra president, härra volinik, härra minister me võime nüüd tõesti näha, et loodus on tugevam kui tehnoloogia. mõnes mõttes on meile nüüd antud korralik õppetund me võime ka, peame ka tõdema, et Euroopas ei ole me nüüd nii kaugele jõudnud, kui me oleksime soovinud. kakskümmend aastat oleme me rääkinud ühtsest Euroopa transpordivõrgustikust, ühtsest Euroopa lennutranspordivõrgustikust, loomulikult ei saa ette ennustada vulkaanipurskeid, kuid me peame olema paremini ettevalmistatud, me soovime seda ühtse taevaprogrammi, mida koordineeriks Eurokontroll, aga seda me ei ole saavutanud veel. ma nõustun härra Schultziga, et meie raudteevõrgustikud ei ole koostoimimisvõimelised. ei ole võimalik osta piletit äh, raudtee äh, rong, rongile sõitmaks Lõuna-Euroopast Põhja-Euroopasse. Äh, meil on küll palju ilusaid plaane paberil, kuid neid pole ellu viidud. inimeste jaoks, ma arvan ma, meie Euroopa reaktsioon ei olnud piisav. loomulikult on olukord väga keeruline ükski liikmesriigi minister ei saa ju lubada lennukite õhku tõusmist, kui pole päris kindel, et see on täiesti ohutu. samuti olemasolev statistika on ärritanud paljusid inimesi, loomulikult ärritab, ärritavad sellised majanduslikud kahjud inimesi aga peale lennufirmade kahjude on tegelikult oluline ka uuesti inimesed kodudesse tagasi saada, me peame keskenduma ka reisijate õigustele. on oluline, et äh, selliste kriiside puhul on võimalik kasutada Euroopas ka teisi transpordiliike, me peame mõtlema, kuidas, mida selliste olukordade puhul ette võtta see kriis on juba nüüd aset leidnud ja me peame mõtlema, kuidas toetada lennufirmasid ja ka kui, kuidas tagada, et inimesed saaksid kasu ka vabast liikumisest Euroopas. mis puudutab kompensatsioone, siis loomulikult ei saa me oodata kompensatsioone vulkaani poolt. loodusel on omad seadused, aga inimestena peame me tegutsema Euroopa kodanike huvides ja seetõttu ma arvan, see härra Kallase juhtimisel kokku tulnud töörühm on väga hea mõte. me peame äh, tõesti mõtlema, kuidas tulevikus selle kriisi tagajärgedega hakkama saada. suur tänu. nüüd roheliste nimel härra Kramer. Die Mobilität in Europa hat sich in den letzten sechs Tagen gewaltig verändert kallid kolleegid, inimeste liikumine Euroopa Liidus on viimastel päevadel oluliselt muutunud. me räägime ka hindade tõusust, me ei räägi mitte nafta hinna tõusust, vaid tegemist on lihtsalt loodusjõududega, mis on andnud meile olulise õppetunni ja kui me vaatame seda, kuidas Euroopa Liit on reageerinud, siis kindlasti peaksime selle üle juba lähemalt järele mõtlema. eurokontroll otsustas seada julgeoleku peamiseks prioriteediks ja me oleme Eurokontrollile väga tänulikud ja ühtlasi ka oleme tänulikud transpordiministritele. ühtlasi tuleb tervitada pilootide suhtumist. Nemad reageerisid hoopis teistmoodi kui lennukompaniid, kes tahtsid lendudega uuesti algust teha, hoolimata riskidest. igal juhul mõistame hukka lennufirmade nõuded, kes tahavad alustada lendudega hoolimata kõikidest riskidest. lendudega saab alustada ikkagi ainult siis, kui on teada, et riski enam ei ole. on täiesti vastuvõetamatu, et mõned üritavad vastutust edasi üle kanda pilootidele. viimastel päevadel oleme väga selgelt näinud millised on Euroopa transpordipoliitika puudused ja millised on need olnud viimase kümne aasta jooksul. lennufirmad saavad aastas Euroopa Liidu kodanikelt neliteist miljardit eurot. see tuleneb maksudest ja ka aktsiisimaksudest. me peame tegema siin teatud järeldused esiteks rongiliiklus ja rongisõit ei ole mitte ainult kõige ohutum, vaid on ühtlasi ka kõige keskkonnasõbralikum. ja just nimelt rongiliiklusele saamegi toetuda selleks, et oma kodudesse jõuaks tagasi kõik need reisijad, kes on jäänud tuhavangi. peaksime kindlasti mõtlema järele ka transpordi tuleviku üle milline on transpordisektori tulevik Euroopa Liidus? peame vaatama üle poliitilised prioriteedid nii Euroopa Liidu tasemel kui ka rahvusvahelisel tasemel. just nimelt see võimaldabki meil vältida tulevikus sarnaseid olukordi, suur aitäh! suur tänu, nüüd Euroopa konservatiivide ja reformistide nimel härra Van Dalen. voorzitter, opnieuw blijkt de grote invloed van weer en klimaat op het suur aitäh! me näeme nüüd väga täpselt, kuidas mõjutab kliima ning loodus üleüldiselt transporti. lennuliiklus on täielikult katkenud Euroopa Liidus, selline olukord kestab juba mitu päeva, nüüd on otsustatud alustada järk-järgult jälle lendudega, minu arvates on see väga vastutustundlik su-, suhtumine, sellepärast et testlennud on tõestanud, et kui äh, nähtavustingimused on tagatud, siis lennata nüüd juba võib. ühel hetkel aga otsustati tühistada kõik lennud kiirelt põhineti kohe sellele, mis toimus KLM-i lennuga Alaska kohal, aga ei tohi siiski ära unustada seda, et siin me räägime lendudest, lennukitest, mis sõitsid otse läbi selle tuhapilve. ja tegelikult see ei ole sugugi võrreldav selle olukorraga, mis praegu on tekkinud Euroopa Liidus. vulkaani tuha osakeste tihedust arvesse võttes, siis äh, võime jõuda ainult järeldusele, et nüüd juba saab lendudega uuesti alustada. minul ei oleks tegelikult sugugi kahju lennukompaniidest, kui äh, Äh, nad äh, satuksid suurtesse raskustesse, sellepärast et nad ei ole olnud oma ülesannete kõrgusel. nii et mul ei oleks kahju nendest firmadest, kui nad satuksid raskustesse vulkaani tuha tõttu. loomulikult peab võtma kõik meetmed selleks, et me suudaksime tagada tasakaalu ohutuse ning majanduslike põhjuste vahel, aitäh! härra Veski, palun kuue nimel. president, lennuohutusametite otsus mitte kaalule panna inimelusid oli õige. isegi kui see toob kaasa majanduskahjusid lennufirmadele. samas see, et mõned lennufirmad lubavad et äh, omal vastutusel mõnel piloodil lennata on täiesti lubamatu. mida see tähendab, see omavastutus? komisjon on praegu lubanud abistada neid lennufirmasid, kellel on suured majandusraskused, aga äh, täna hiljem hakkame rääkima tööhõive olukorrast Euroopa Liidus ja kui nüüd liikmesriigid ja Euroopa Liit aitavad olukorra halvenemist ära hoida, siis on see ainult teretulnud. meil on vaja siduvat kokkulepet selle kohta, et lennufirmad ei hakka töökohti vähendama või palku alandama. me peame kokku leppima ka selles, et personalil ei võeta ära puhkusepäevi või streigipäevi või siis äh, neid päevi, kui nad lihtsalt ei suutnud tööpostile jõuda. jätkuv Euroopa õhuruumi ohutuse järelevalve peab olema garanteeritud ja meie sätted peavad vältima ka sotsiaalset dumpingut. tuletage meelde riigiabi pankadele. pangad said sellest riigiabist kasu, aga ei käitunud sotsiaalses mõttes õiglaselt. suur tänu! suur tänu! ja nüüd EFD aseesimees härra Speroni. seda kriisi on hallatud äh, mitte kuigi tõhusalt. vulkaani purse algas juba neljapäeva hommikul ja meil läks aega neli päeva selleks, et võtta vastu konkreetne operatiivotsus kõigepealt äh, meie prioriteediks on loomulikult äh, ohutus, aga miks on vaja katkestada lennud Belgias, kui tegelikult tuhapilv oli alles Norras? ja miks takistada väikelennukite lendamist madalal kõrgusel, kui tegelikult tuhapilv oli kaheksa tuhande meetri kõrgusel? kõige ohutum on siiski lend siis, kui piloot korralikult äh, näeb. loomulikult reisijate ohutus tuleb tagada, meeskondade ohutus tuleb tagada, need meetmed ka vastu võeti, aga mul on tunne, et need meetmed äh, lihtsalt võeti vastu liiga hilja, võttes arvesse selle, millal kõik juba alguse sai. nii et tulevikus peab võtma arvesse kõigepealt ohutusnõudeid loomulikult, aga teiselt poolt ka teist tüüpi nõudeid, mis ei taga lihtsalt diskrimineerivate lendude katkestamist, vaid mis võtab siiski arvesse tegelikku olukorda. me ei saa lihtsalt lubada seda, et üks sektor, mis on majandusele väga oluline, täielikult äh, niimoodi halvatakse sest et loomulikult äh, tagajärgi ei näe me mitte ainult turismisektoris ja transpordisektoris, vaid terves majanduses. see toimus juba siis, kui äh, leidsid aset üheteistkümnenda septembri terrorirünnakud. nii et loomulikult peame me alati tegutsema kiiresti, aga võttes arvesse tegelikke asjaolusid. suur aitäh! nüüd proua Angeelika Võrtmann, palun. kolleegid, lennuohutus on ülioluline. kujutage me ette näiteks täislennukid, mille mootorid järsku peatuvad, tuhande üheksasaja kaheksakümne teisel aastal lendas üks British Airwaysi lennuk Uus-Meremaale läbi tuhapilve ja eh, tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandal aastal mm, juhtus eh, samasugune asi, mm, lennuk pidi lendama läbi vulkaanipilve aga tegelikult peab tagama selle, et piloodid ei peaks asjatuid riske võtma. Nad tohivad lennata ainult teatud kõrgustel. ja seetõttu tuleb rõhutada, et KLM-i juhtumi puhul oli muide tuhka täiesti võimatu märgata, kuigi tuhapilv oli õhus. me teame, et niisugused asjad on väga keerukad, me, aga me oleme ka täiesti teadlikud riskidest ja, ja kohutavatest võimalikest tagajärgedest. niisugustel puhkudel on äh, tegemist hirmuäratavate kahjudega, seetõttu tuleb olla väga ettevaatlik, enne kui me taas avame lennuliinid. suur tänu järgmine kõneleja, Mathieu Grosch. härra president, minister, daamid ja härrad, siin parlamendis ja komisjonis ka on arutelude käigus sageli välja tulnud see, et me soovime niisugusi äh, teemasid mõjutada, aga praegune debatt ei puuduta mitte ainult tege-, tegutsemist lennunduses, vaid ka raudteed ja nii edasi, seetõttu tahaksin kuulda lennuametitelt, mida nemad arvavad erinevates liikmesriikides, minu meelest on kõige tähtsam koordineerimine ja lennuohutus, reisiohutus, mitte need majandusaspektid. me ei tohi seda ära unustada. liikmesriikide tehtud otsused olid õiged ja ma loodan, et Eurokontroll tulevikus ja ka liikmesriikide lennuohutuse ametid äh, võtavad tulevikus otsuseid vastu, mitte erinevad lennufirmad me peame väga ettevaatlikult käituma. muidugi, majanduslikust seisukohast on tegemist katastroofiga muide, alates üheteistkümnendast septembrist on tegemist juba kolmanda kriisiga, mis tabab lennundussektorit. kõigepealt äh, üheteistkümnenda septembri terrorirünnakud, siis majanduskriis, kuid kolmas kriis ja meie peaksime tegutsema Euroopa tasandil, äh, panema kokku abipaketid, äh, mis sobiksid Euroopa tasandil, mitte ainult liikmesriikide tasandil me oleme sageli parlamendis rääkinud ka reisijate olukorrast. praegu ei saa lennureisijad sugugi kogu seda abi, mida nad ootavad loodan, et lennufirmad, keda kriis praegu puudutab, kohtlevad siiski reisijaid nii, et nad saaksid äh, rakendada oma õigusi kindlasti tuleb tulevikus ka arutada veel mitmeid-mitmeid kordi ühtse Euroopa taevapaketti. suur tänu! suur tänu ja nüüd härra El Kadawi. suur aitäh, kallid kolleegid, härra volinik, härra minister siin debatis on juba välja toodud mitmeid olulisi elemente, näiteks reisijate koju tagasi viibimine, seda, viimine, sellega peavad tegelema kõik, kõikidel eri tasemetel, peab järgima ka täpselt reisijate õigusi, seda peab tegema sõna-sõnalt on teatud süsteeme juba ellu rakendatud, aga siiski tundub, et kõik alati väga hästi ei toimi, infot on vähe ja komisjon peaks istuma maha lennukompaniidega ja arutama seda, et kas sellistel juhtumitel ei oleks äkki võimalik teha paremini. ma mõistan seda kui te, seda, mida te räägite task force'ist, aga võib-olla just nimelt nemad võiksid olla vastutavad selle eest, kuidas reisijad saavad oma kodumaale tagasi. aga siiski võib juhtuda, et väga suur hulk inimesi jäävad maailma lennujaamadesse veel väga pikaks ajaks ootama nii et äh, meil ei ole siin võimalik nõuda mitte midagi muud kui rohkem koordineerimist. kui meil oleks tõepoolest ühtne Euroopa õhuruum, siis äh, see oleks väga kasulik. aga tegelikult Euroopa Liidul praegu ei ole mingisugust otsustusõigust, isegi mitte läbi Eurokontrolli, nii et äh, tulevikus peab siiski võimalik olema see, et võetakse vastu koordineeritud otsustus, otsuseid siiamaani on kasutatud matemaatilisi mudeleid, mis on suhteliselt konservatiivsed või isegi väga konservatiivsed. me võtame aluseks selle, et tuhka on igal pool, et tuhapilv on justkui igal pool, aga on ka mudeleid, mis näitavad seda, et olukord on tunduvalt nüansirikkam ja mul on äh, väga hea meel, et nüüd on määratud kindlaks need kolm tsooni, mis võimaldavad just nimelt selle veidi nüansirikkama lähenemise. väga hea on seega, kui loodakse see võimaluste nimekiri, aga ma arvan, et täiesti võimatu on kompenseerida kõikidele reisijatele see kahju, mida nad on pidanud kannatama suur aitäh, nüüd on sõna härra Sterksil, palun. suur aitäh. kõigepealt pöördun nõukogu poole. loomulikult äh, see ei ole midagi isiklikku, tahaksin lihtsalt seda öelda nõukogule, nii neile, kes seal praegu on, kui ka nendele, kes teile järgnevad nõukogul. nõukogu on alati takistanud tegelikult sellist üle-euroopalist lähenemist komisjon ja Euroopa Parlament peavad väga pingutama selleks, et jõuda kompromissini, alati te on tegemist sellise suhteliselt minimaalse kompromissiga. liikmesriigid aga kaitsevad ainult oma huvisid, on seda alati teinud koordinatsioon võiks olla tunduvalt parem, eriti just riiklike võimuorganite vahel, see kõik võiks töötada tunduvalt paremini ja teie, härra minister, seda ise ka ütlesite, Euroopa Liidul ei ole tegelikult siin eriti palju pädevust ega ka otsustusõigust ja seega oleks võimalik, et me oleksime täiesti tõhusad ja kogu see olukord võiks olla tunduvalt lihtsam Londonis on olemas spetsialiseerunud keskus, aga kas sellest tõepoolest piisab? võib-olla meil oleks vaja midagi toekamat Euroopas. võib-olla peaks äh, rääkima siin Euroopa Lennuohutuskeskusest. selleteemalisi algatusi on juba tehtud ja me peame ju mõtlema selle peale, et kui nüüd sarnane sündmus uuesti aset leiab, võib-olla küll mitte samal tasemel, aga siiski, igal juhul peab tagama ka reisijate õigused ja lahendama probleemi, mis tekib riigi abiga. proua Duhan, ma arvan, et see vulkaani purse näitab seda, milline olukord tegelikult praegu on, me sõltume liiga palju lennuliiklusest, lennuliiklus on asendanud tasapisi kõik teised transpordivahendid, loomulikult keegi ei oska praegu öelda, kas vulkaanipurse lakkab ja kuidas see tuhapilv nüüd järgmiste nädalateni, kuude jooksul liigub. aga toetan siin nii komisjoni kui nõukogu, me peame jääma siiski ettevaatuspõhimõtte juurde, peame tagama ohutuse ja mind üllatab väga see, et näiteks farmaatsiasektoris ettevaatuspõhimõtte nimel tegelikult sunniti liikmesriike tegema midagi, mis ei olnud tegelikult päris läbimõeldud. nüüd, kui me räägime lennundusest, siis kindlasti me ei saa siin kuidagi aktsepteerida seda, et ohutusest, et ohutus ohverdatakse kolleegid on ka seda öelnud, me peame mõtlema selle üle, milliseks meie transport tulevikus kujuneb, peame tagama ka lühima transpordi, arendama rongiliiklust, see kõik on ju tegelikult ka Valge Raamatu eesmärgiks, mille kallal teeb tööd praegu komisjon, reisijad peavad koju tagasi jõudma, nende kulud peab kompenseerima ja siis peab kaaluma juba seda, mida tuleb ette võtta lennufirmadega, aga seda juba väga konkreetseid juhtumeid arvesse võttes. me peaksime kasutama rohkem videokonverentse. see võimaldaks vähendada oluliselt meie sõltuvust lennuliiklusest härra president meilt ka palus seda, et Euroopa Parlament võib-olla peaaegu võiks ümber vaadata selle, kuidas Euroopa Parlament üldse töötab ja võib-olla siis töötada hoopis viis päeva kahe nädala kohta, mitte kolm päeva üks nädal ja siis veel kolm päeva järgmisel nädalal. see oleks parem viis organiseerida meie tööd selleks, et me ei sõltuks nii väga palju lennuliiklusest. lennuliiklus on väga haavatav ja see sõltub oluliselt äh, sellistest tingimustest, mille üle meil ei ole absoluutselt mingisugust kontrolli. sellest räägitakse valges raamatus, aga just nimelt Euroopa Parlament peaks siiski mõtlema selle üle, kuidas toetada teist tüüpi transporti ja kuidas äh, seda teha ka meie enda töö, töös. suur aitäh, nüüd on sõna härra Tšerneskil. Bardzo żałuję, panie przewodniczący, szanowni państwo härra president, daamid ja härrad, ma taunin asjaolu, et paljud kolleegidest tundub, et ennem siin sõnavõtmist pole konsulteerinud ekspertidega. inimestega, kes on näiteks tuhandeid tunde kokpitis veetnud. see tegemist on väga kriitilise tähtsusega arutelu ja mulle tundub, et nõukogud praegu süüdistatakse vulkaanipurskes. mina tahaksin öelda, et Eurokontrolli otsus oli liiga kiirustatud. sest äh, ei võetud absoluutselt arvesse olukorra mitmekesisust kõiki piirkondi koheldi ühtemoodi. loomulikult ma toetan järjepidevat seiret, see on üks õppetund, mille me siit saame endale selgeks teha, aga me oleksime pidanud erinevaid piirkondi erinevalt kohtlema. suur tänu, nüüd Jacqueline. Merci, monsieur le president, chers collègues, je crois qu'on s'est suur tänu, härra president, ma arvan, et praegusel hetkel peab kaasa tundma ja toetama neid, kes on üht või teistviisi eh, ohvriks jäänud, räägime ka siin lennufirmade eh, töötajatest näiteks, kes eh, vaatamata kõigele on püüdnud aidata reisijaid paljud muidugi kritiseerivad, mingisuguseid ettepanekuid ei tee ohutuspõhimõte reis, reisijate puhul peab olema meie kõige tähtsam prioriteet. meil võivad olla küll reisijad, kes on pahased ja kurjad, aga nad peavad olema elus ja terved. sest Ähm, me teame, et praegu on meil usaldusväärset Euroopat ikka veel vähe, seetõttu on palju rohkem vaja seletada, selgitada, informatsiooni anda, eriti neile, kellel on seda hädasti vaja. seetõttu peaks Euroopa Lennuohutusametit tugevdada ja võimaldada neil ka äh, koostööd teha Eh, alalise teadusnõukoguga, kes aitaks neil ka tulevikus eh, olulisi otsuseid vastu võtta, seetõttu on meil eh, väga palju veel ära vaja teha, samuti erinevate transpordiliikide ühendamiseks, sidusa transpordisüsteemi väljakujundamiseks. Teie, härra volinik,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 kui Euroopa ei, e, ei suuda edasi liikuda, ei suuda ta ka maailmas olla konkurentsivõimeline. see kehtib ka Ameerika ja Aasia lennufirmade kohta, mis ei saa Euroopas maanduda. nüüd, nüüd mis puudutab kompensatsioone lennufirmadele, siis otsused võetakse vastu lähipäevadel. plaanis on ka need kolm erinevat lennutsooni Financial Times ütleb, et on kritiseeritud seda, et kõik lennutsoonid on suletud. võib-olla peaksime õppima midagi USA-lt, et äh, lennufirmade käest tuleks küsida, millised lennuteed tuleks sulgeda. minu arvates oleks see reisijate suhtes katastroofiline, kui lennufirmad aga jätkaksid lihtsalt äh, lende ka-, kartuses raha kaotada. me peame jälgima seda, mis toimub meie atmosfääris ja me peame üritama välja töötada vähem haavatavaid lennukimootoreid. meil on siin ka keskkonnaprobleemid, reostusega seotud küsimused mõningad inimesed on siin rääkinud elektri- või päikeseenergial töötavatest lennukitest, loomulikult need asjad äh, tuleb võtta arutlusele kunagi tulevikus, aga äh, oluline on siin loomulikult ka see, et kõik transpordiliigid oleks omavahel seotud. suur tänu, nüüd proua Hüübner. suur tänu, president, minister, volinik, täna me teame, et et lennukivabad taevad lä lähevad meile väga kalliks maksma nii meile kui erinevatele eh, majandussektoritele ja ka lennufirmadele, aga mõningad majandussektorid võidavad olukorrast. samas on selge, et eh, see kriis on väga halvasti mõjunud juba niigi nõrgale Euroopa majandusele. ma te-, to-, teeksin kaks kommentaari, kõigepealt riigiabi eh, lennufirmadele, meil on olemas juba pretsedent, kui äh, Äh, pärast äh, ühe, äh, septembri rünna-, terrorirünnakuid toetati Ameerika lennufirmasid. aga minu küsimus komisjonile on, kas me teame, kui suur saab olema see potentsiaalne uus koorem meie riiklikele eelarvetele, mis on niigi praegu suurte probleemide ees? kas riigiabi liikmesriikide poolt on kõige parem lahendus, kas Euroopa Komisjon kaalub ka teisi võimalusi? ja teine küsimus puudutab Euroopa Liidu suutlikkust äh, kriisi, kriisi juhtida. me kuulsime, et esimestel päevadel mingisugust koordineeritud tegevust liikmesriikide ametite vahel ei toimunud, kuigi see kriis puudutas kaheksakümmend protsenti Euroopa taevast ma võin teile kinnitada, et võib jääda täiesti iseseisvaks, aga tegutseda endiselt koordineeritult. võib-olla peaksime me välja tulema paremate lahendustega. seega me peaksime liik-, liikuma edasi Euroopa kriisijuhtimise suutlikkuse parandamisel ja tuleb tagada ka, et me suudaksime tegutseda ka Euro-, Euroopa Liidust väljas, Euroopa majandusalas või isegi sealt väljaspool küsimus on, kuidas kasutada seda kriisi tugevdamaks Euroopa Liidu suutlikkust kriise juhtida. ma kinnitan teile, et meie Euroopa Parlamendis toetame kõiki teie, teie, teie jõupingutusi nendes valdkondades, suur tänu. suur aitäh teile, proua Hübner. nüüd üks minut, palun, Hannes Svoboda. president. suur tänu, president. viimastel päevadel olen ma uurinud, millised oleks alternatiivid Euroopas äh, lennutranspordile, ma reisisin Belgradist Viini ja Viinist Strasbourgi, kõigepealt maanteedel ja siis rongiga. Äh, või tuleb tunnistada, et maanteed on päris hästi ühendatud, aga raudteevõrgustikud mitte nii väga. mis on juhtunud nende Delori plaanidega? kas me oleme nad juba ellu rakendanud, kui see oleks nii toimunud, oleks meie rongiliiklus palju kiirem, meie rongi, raudteevõrgustikud oleks palju paremini ühendatud, raudteetualetid näiteks olid täiesti umbes, sest seal oli nii palju inimesi ja kasutasid, nad kasutasid kõiki neid tualette, inimesed pidid seisma koridorides, sest vabu kohti ei olnud tegemist on tõsise kriisiga, seega meil on tarvis paremat koostoimimisvõimet ja ka paremaid reserve. juba talvel nägime me, et meil ei olnud tarvis isegi sellist suurt vulkaanipurset. ja juba talvel nägime me, et meil ei ole piisavalt äh, raudteesuutlikkust ja ka juurdepääs raudteeteenusele on kehv. suur tänu. poolteist minutit ka proua Bilbaole. proua Bilbao, suur aitäh, suur aitäh ka härra Kallasele nende selgituste eest ja kõikide teie pingutuste eest tegemist on väga keerulise kriisiga, aga paraku me oleme reageerinud hilja, alles viis päeva pärast vulkaanipurset. Euroopa kodanikud aga ootavad meilt väga palju ja selge, selle arutelu tulemused peavad olema lihtsad, arusaadavad ning väga praktilised ning nendel peavad olema konkreetsed tagajärjed, mida kõik konkreetselt näeksid. maksumaksjatel on ka õigus, et tagatakse kolm aspekti, esiteks täielik läbipaistvus, mis puudutab lennujaamade sulgemist ja olukorra edasiarenemist, sellepärast et esimestel kriisitundidel infot ei antud. paljudes lennujaamades see fakt raskendas veelgi olukorda ning raskendas ka reisijate võimalust endale soetada mõne teise, mõni teine pilet tuleb ühtlasi austada väga konkreetselt reisijate õigusi. tuleb täpselt defineerida, kindlaks määrata see, kes on vastutavad reisijate õiguste eest ja ühtlasi olen ma nõus ka härra Kallasega selles osas, et tuleb teostada järelevalvet nende protsesside üle, mida kasutavad lennukompaniid selleks, et vastata reisijate nõuetele ja kolmandaks, mis puudutab abi lennufirmadele, palun, et defineeriksite täpselt selle, milliseks see abi kujuneb, millistel kriteeriumitel põhinedes seda antakse ja ühtlasi, et räägiksite selleks, kuidas see kriis võib mõjutada lennufirmade töötajaid, tuleb vältida täielikult seda, et kasutataks ära sellist olukorda selleks, et massiliselt inimesi vallandada. ja seega on kriis meile näidanud, et koostalitusvõime on just nimelt see, mis Euroopa Liidus on kõige olulisem. üks minut, palun, härra Bradburn. härra president, suur tänu, nagu öeldi, keegi ei suutnud hiljutisi Islandi sündmusi ennustada ja e, lennuliinid pidid väga e, erakorralistes tingimustes toimima. nüüd, pidades seda silmas, peaksime me e, mõt-, mõtlema millistel teaduslikel andmetel tehno-, olemasolevale teano-, tehnoloogiale tuginedes saame otsuseid lennujaamade sulgemise kohta võtta. Eurokontroll on tegelikult frustratsiooni ainult suurendanud, sellepärast et kriisi on halvasti hallatud. iga kuue-kaheksa tunni tagant muutub olukord, uus informatsioon tuleb, ei lennufirmad ega reisijad saa mingisuguseid otsuseid vastu võtta tegelikult on ju olemas satelliittehnoloogia, arvutitehnoloogia eh, ja ikka oleme me sellises eh, olukorras, kus me tuule suunda määrame märjaks kaastetud eh, näpuotsaga, mille me üles tõstame. pikaajalised prognoosid on olulised, mitte igal hetkel muutuvad otsused on meile vajalikud. suur aitäh, kaks minutit, proua Kristiin Tõvi-Eirak, palun suur aitäh, härra president. tahaksin kõigepealt rõhuda ettevaatuspõhimõttele, millel põhinesid liikmesriigid, kui nad sulgesid oma õhuruumi, oli äh, mõistlik ning äh, ettevaatlikkusel põhinev otsus. lennufirmade, mõnede lennufirmade suhtumine selles olukorras, kes nõuavad õhuruumi täielikku avamist, põhinedes vaid paaril testlennul, on väga üllatav. Te rääkisite ka sellest, kuidas erinevad transpordiviisid peaksid üksteist täiendama ja tõepoolest on väga kurb näha seda, et lennu, lendude seiskumist tegelikult võimendas veelgi see, et mõnedes riikides, sealhulgas Prantsusmaal, oli samal ajal rongiliikluses streik, mis oli täiesti vastutustundetu mis puudutab riigiabi andmist lennufirmadele, komisjon võttis selles vastu, selles osas vastu mõistliku otsuse, aga see abi peab olema erakordne. ja kriteeriumite hulgas peaks olema ka kirjas see, et lennufirmad on kompenseerinud kulud oma reisijatele, kelle lennud tühistati on täiesti lubamatu see, et lennufirmad kasutavad force majeure'i põhimõtet selleks, et mitte kompenseerida selliseid lennupileteid. kui reisijatele ei pakutud välja mingisugust teist lahendust, siis pidid nad maksma ju veel lisaraha lennufirmad nagu ka reisifirmad peavad seisma silmitsi siin erakordsete kuludega ja sealjuures tuleb tagada siiski see, et reisijatele nende piletid kompenseeritakse. suur aitäh teile, nüüd on pooleteistkümneks minutiks sõna proua Tikaul, palun. suur aitäh teile. aproximativ 800 de milioane de pasageri utilizează anual kaheksasada miljonit reisijat teatavasti kasutab õhutransporti kakskümmend kaks protsenti, siseriiklikult neli, kolmkümmend neli protsenti ühendusest väljapoole lennates. Islandi vulkaanipoolse on näidanud, kui haavatav Euroopa lennundus on. üle kuueteist tuhande lennu jäeti ära Euroopas väga paljud reisijad piirid maale jääma kas Euroopas või väljaspool Euroopat. samas peab tunnistama, et meie põhiprioriteet peaks olema lennuohutus, reisijate ohutus, seetõttu võiks olla Euroopas tõhus süsteem reisijate ümberpaigutamiseks, ümbersuunamiseks, kas siis meretranspordile, raudteetranspordile või maanteetranspordile. kuuskümmend kuus protsenti lendamata jäänud reisijaid kasutasid siiski alternatiivseid transpordivahendeid, seetõttu on väga vajalik Euroopa transpordivõrgustike väljakujundamine nii, et kiirrongid oleksid kasutatavad ka kõigis liikmesriikides. samuti peaks arendama täiendavalt sisevetetransporti näidakem nüüd oma poliitilist tahet Euroopat edasi viia, tänan. suur aitäh. poolteist minutit, palun, härra Kallager. ma sooviksin tervitada neid jõupingutusi, mille volinik, mida volinik Kallas ja transpordiministrid on teinud, lahendamaks need probleemid. president praegune kriis tuletab meile meelde, et me oleme ikkagi veel emakese looduse kontrolli all. mina olen pärit Iirimaalt, kus, äh, mida ühendab äh, Euroopa mandriga kaks laevaliini ja me oleme äh, võib-olla isegi rohkem kui teised Euroopa Liidu kodanikud kannatanud selle kriisi all. pärast neid teadaandeid, andeid oli lootus, et olukord paraneb äh, ühe päevaga ja piirangud meie, äh, kuid, kuid, kuid piirangud on lennuliiklusele pikendatud äh, kuni tänaseni. meie kodanikud on paguluses mitte ainult Euroopas, vaid üle terve maailma. ka inimesed, kes, kelle pered, peresid on tabanud surm, ei pääse koju ja oluline on, et äh, ametivõimud ei kohtle, ei hülgaks neid ja kohtleks neid nagu igat teist reisijat. majanduslikud tagajärjed on samuti olulised ja ma olen väga rahul sellega, et härra volinik hakkab juhtima nüüd töögruppi, mis uurib neid majanduslikke tagajärgi. hädavajalik on tugevdada Eurokontrolli rolli pärast seda kriisi. sest vulkaanid ei austa majanduslikke, geograafilisi või poli-, pi-, poliitilisi piire me peame äh, tsentraalselt tegutsema, me ju nõustume kõik, et kahekümne seitsme erineva ametivõimu tegutsemine ei ole kõige optimaalsem. härra president katkestab kõneleja. üks minut, palun, proua Vicky Ford. suur tänu. see tuhapilv on muserdanud tuhandeid reisijaid ja toonud kahjusid tuhandetele ettevõtetele. ka paljud meie kolleegidest kaugematest Euroopa nurkadest on pidanud koju jääma ja komisjonid ja, ja presidenti tuleks tänada selle otsuse eest, et oleks ebademokraatlik ilma nendeta hääletusi korraldada me ei saaks ju, me ei saa ju lihtsalt äh, otsuseid vastu võtta Kesk-Euroopa saadikute otsuste läbi. on selge, et meil on tarvis palju parem, äh, paremini mõista nii vulkaanilisi gaase kui vulkaani tuhka ja me peame edendama teadustööd selles valdkonnas. see kriis on meil, meile ka meelde tuletanud, kui palju me oleme hakanud sõltuma õhutranspordist ja me peame tulevikus seda sõltuvust vähendama. me peame tervit-, peaksime tervitama äh, investeeringuid äh, uutesse tehnoloogiatesse, äh, mis läbi saab korraldada näiteks virtuaalkohtumisi ja ilmselgelt saab, saab ka parlament siin juhtrolli mängida suur aitäh, nüüd äh, härra Marinescu, palun. fenomene naturale excepționare ca eh, erupția din Islanda, din suur tänu, sellised äh, loodusnähtused nagu vulkaanipursked on etteennustamatud, aga äh, ebapiisavaid reageeringuid sellistele sündmustele saab kaitsta ainult ühe, üks kord me peame välja töötama paremad reageeringusüsteemid, meie reageeringud ei olnud praegu piisavad. nädal pärast äh, vulkaanipurset ei tea me endiselt, kui kaua kriis kestab ja millised on ohud. meil on tarvis korralikku seirekeskus, üks, äh, ükskõik kui palju see ka ei maksaks, et äh, kõik osapooled, nii lennufirmad kui reisijad saaksid tegutseda vastavalt. meie reaktsioon oli väga fragmenteeritud, ei olnud mingisugust koostööd lennufirmade vahel koordineerimaks äh, reisijate voogusid ja kasutamaks võimalikult tõhusalt veel olemasolevaid äh, lennukoridore. ainuke võimalus on praegu luua tõesti ühtne Euroopa taevas ja paika panna ühtne keskne lennuliikluse kontrollamet. härra president, eelmisel aastal olin ma raportöör Euroopa ühtse taeva valdkonnas ja läbirääkimised nõukoguga olid väga karmid äh, sellel aastal räägime me Euroopa kaubavedude koridorist. ma arvan, et meie kodanikud peaksid lõpuks õppima juhtunust. liikmesriikide reaktsioon ei olnud piisav ja e, selle, ei, nad ei suutnud ka välja tulla alternatiivsete transpordiviisidega. täna Euroopas ei ole võimalik osta e, rongipiletit, et reisida tsiviliseeritult Lõuna-Euroopast Põhja-Euroopasse me peame reageerima piisavalt looduskatastroofidele, samuti on koostoimimisvõime väga oluline, me räägime sellest väga palju, aga ei tee mitte midagi. liikmesriigid loodetavasti nüüd mõistavad, et ei ole piisav see, see, kui valmistatakse kõik ette oma koduriigis, on tarvis koordineeritust liikmesriikide vahel Euroopa tasandil ja meil peab olema võimalus Euroopa tasandil kiireid otsuseid vastu võtta, suur tänu! suur aitäh, härra Marinescu, poolteist minutit, palun, härra Lambrinidis. suur aitäh. me näeme, et Euroopa Liit ei reageerinud kuigi kiiresti ning ei informeerinud Euroopa kodanike probleemi tegelikust ulatusest ja me ei suutnud ka piisavalt kiiresti reageerida majandustormile nii-öelda, aga see on juba täiesti teine teema mis puudutab äh, lendude katkestamist, loomulikult ei saa lennufirmad lihtsalt otsustada, lennata tuhapilves või mitte. siseriiklikud võimuorganid peavad selle otsuse vastu võtma. oluline on siin välja tuua ka see, et me ei pannud ohtu mitte ühtegi inimelu. kõige olulisem on siin koordinatsioon liikmesriikide vahel, see on oluline juba esimesest hetkest peale ja tänu Eurokontrollile ja teistele organismidele peab avama alternatiivseid koridore. sellises olukorras peab ka kompenseerima reisijatele nende piletit ja seda peaks tegema täiesti automaatselt, siin ei pea kasutama mingisugust erineva, erilist mehhanismi paljud reisijad kardavad, et nad ei saagi piletite eest raha tagasi ja paljudel see ei ole ka õnnestunud, kui nad pidasid nii-öelda läbirääkimisi lennufirmadega. nii et peab täpselt tähelepanu pöörama sellele, kuidas nüüd lennufirmad ikkagi tegutsesid, mis puudutab reisijate õigusi puudutavat määrust. suur aitäh teile, härra Lambrinidis. nüüd on kaks minutit, palun, härra Pelletil commissaris beste collega's goedemorgen het gaat natuurlijk. suur tänu president volinik kolleegid tere hommikust meil on ilmselgelt tegemist erakorralise sün- erakorralise sündmusega lennundussektor on tõsiselt kannatanud sellist kriisi pole neil olnud pärast eh, septembri rünnakuid aga meil on nüüd vastu võt-, vaja võtta olulisi otsuseid eh, paljud reisijad on lihtsalt jäetud oma saatuse hooleks. me peame neid aitama, tarvitusele võtma vajalikke meetmeid. härra volinik, härra minister, ma arvan, et meil on tarvis üle-euroopalist koordineeritud äh, kriisiabiplaani. meil on tarvis ka äh, anda piisavat infot ja abi hätta jäänud reisijatele. vähemalt on neil, neil tarvis kedagi, kes aitaks neil leida peavarju. tulevikus on meil tarvis paika panna tõhusamad süsteemid reisijate aitamiseks. ja üks asi on veel selge, Euroopas peame me rohkem investeerima kiiresse piiriülesesse raudteetransporti. see annaks meile äh, tõhusa alternatiivi haavatavale lennutranspordile nüüd, kus me töötame Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia kallal, tuleks ka tagada, et me paneme, ehitame üles korraliku raudteesüsteemi meie reisijatele ja meie majandustele. Joe Leinen. härra Joe Leinen, palun. suur tänu, president. keskkonnakomisjon, mis vastutab Äh, kriisireageerimise eest on koos, on koostamas ka omaalgatuslikku raportit ühendusel reageeringute kohta looduskatastroofidele. hääletus toimub üsna pea. vulkaanituha küsimus on näidanud, et Äh, äh, et parlament tegelikult suudab ühispositsioonile jõuda väga kiiresti. ma nõustun kolleegidega, kes ütlevad, et Euroopa ei ole väga hästi ette valmistatud looduskatastroofidele reageerimiseks, õnneks on meil neid katastroofe suhteliselt vähe, aga meie kriisijuhtimissüsteemid on väga kehvad. meie reaktsioonid on väga aeglased, viis päeva kulus selleks, et äh, läbi viia testlende ja koguda infot. meil on ju piisavalt kogemusi, mis näitavad, et me peame järgmise kriisi ajal tegutsema tõhusamalt. vulkaanituhk on meile näidanud vähemalt ühte asja, meil on tarvis rohkem Euroopat. volinik, te ütlete, et liikmesriikide ametitel on olemas kogu pädevus, aga kannatavad inimesed ei ole sellega rahul, meil on tarvis rohkem Euroopat kriisi juhtimiseks ja meil on tarvis ka tugevamat ühtset transpordipoliitikat, Lissaboni leping annab meil selleks võimaluse ja mina küsiksin teilt, kuidas te kavatsete ära kasutada Lissaboni lepingut kriisi juhtimise parandamiseks? proua Andelvoo, kaks minutit, palun. suur aitäh, härra president me oleme näinud, et äh, siin valitseb täielik kaos, katastroof, tragöödia, pressis kasutatakse igasuguseid sõnusid, sõnu, viidates äh, sellele, mis praegu on toimus ja selle tagajärgedele. kõigil sellel on ka äh, rahalisest vaatenurgast tohutu mõju, seda kas otseselt või kaudselt. ja mul on hea meel, et on võimalik kaaluda ka võimalust anda erakorralist riigiabi lennufirmadele aga samas üllatab mind väga see, kuidas Euroopa Liit on hallanud seda olukorda. sada viiskümmend tuhat Euroopa kodanikku on kannatanud selle olukorra all, tuhandeid on endiselt maailma eri nurgas lennujaamades ja kuidas on võimalik, et võttis aega viis päeva selleks, et Euroopa transpordiministrid koguneksid videokonverentsi raames ning otsustaksid panna paika need kolm tsooni teiseks, loomulikult äh, keegi ei vaidlusta seda, et äh, meie absoluutseks prioriteediks on ettevaatuspõhimõte, aga nüüd ju äh, on ilm muutunud, vulkaan on endiselt aktiivne ja nüüd lende lubatakse ja tekib küsimus, et millised on need lisaohutusmeetmed, mida ei olnud võimalik reisijatele varem pakkuda teiseks, loomulikult vulkaani aktiivsus võib muutuda tund tunnilt. teist lende peavad org-, kas peavad testlende tõepoolest organiseerima äh, lennufirmad? see mudel, mida ellu rakendati, peab tagama suurema koordineerimise liikmesriikide vahel peab põhinema tegelikel andmetel, peab kasutama teist tüüpi transpordivahendeid sellistes erakorralistes tingimustes ja ühtlasi peab aitama neid kümneid tuhandeid reisijaid, kellel on samuti õigus informatsioonile, kui nad üritavad koju tagasi pöörduda. paraku aga näeme, et võeti ainult isoleeritult siseriiklikke meetmeid. suur aitäh, nüüd on sõna Ayala, proua Ayala Senderil, üks minut, palun suur aitäh, härra president! mul on suur meel, et suur, väga hea meel, et saan samuti panustada sellesse arutelusse. me näeme, et valitsustevahelisest koostööst ei piisa ja isegi kui kasutatakse statistilisi andmeid, siis sellest samuti ei piisa. juba järgmisel päeval pärast vulkaani purset suleti õhure, õhuruum ja see viis täieliku kaoseni ja tuhanded reisijad olid nii meie piiride sees kui ka väljaspool täielikul meeleheitel. kui esialgsed meetmed tõepoolest olid kohased, need põhinesid ettevaatuse põhimõttel, aga kuna valitsustevahelised otsused on väga keerulised, siis tõstatus uus küsimus, nimelt mida siis Euroopa nüüd täpselt teeb härra volinik ja härra minister, tõepoolest on rekordilise ajaga suutnud tagada siin otsuse vastuvõtmise. reisijate õiguste tagamine ei tulene mitte mingisugusest erakorralisest olukorrast. loomulikult lühemas perspektiivis on vaja reisijad koju tagasi viia, kuid äh, kui vaatame juba pikemas perspektiivis seda olukorda, siis tuleb tagada reisijate õigused. kui me räägime reisifirmadest, lennundussektorist, turismisektorist ja nii edasi, kes olid vaevalt väljumas majanduskriisist, kannatavad väga praeguse uue kriisi all ja mul on väga hea meel, et härra Almunia on juba tulnud välja ka konkreetsete meetmetega selleks, et äh, neid abistada ja on täiesti selge, et meil ei ole süsteemi, mis võimaldab asendada lennuliiklust. ei maanteetransport ega ka raudteetransport ega meretransport ei ole suutnud asendada lennuliiklust. suur aitäh teile, nüüd on kaheks minutiks sõna härra Zassadal. suur tänu, härra president, volinik, minister, daamid ja härrad me oleme kindlasti kriisis. Euroopa lennuliiklus on vähenenud seitsmekümne protsendi võrra, kaheksakümmend protsenti lennujaamadest on suletud, aga ma loodan, et me äh, teeme sellest konstruktiivsed järeldused. Euroopa Komisjon peaks tegema kõik, mis ta suudab. nii, et see vulkaani purse ei tooks kaasa Euroopa lennufirmade pankrotti. eile toimus meil lennundusalane debatt ja tundus, et nõukogu ei soovi uusi turvameetmeid finantseerida. mitmesuguste läbivalgustusseadmete kasutuselevõtt ei tõsta sugugi lennureisijate ohutust. ja lõpuks, ma arvan, et oli õiglane otsus peatada lennud, arvestades lennuohutust, aga me ei peaks sellega piirduma. nüüd tuleb toetada neid reisijaid, kes on jäänud mitmetesse lennujaamadesse paigale me oleme reisiõiguste küsimust mitmeid kordi arutanud. nüüd on aeg mõista, et lennundussektor on nii oluline Euroopa majandusele. ja eriti oli see oluline siis, kui osad inimesed ei saanud Krakowisse olulistele matustele minna. suur tänu! suur aitäh, nüüd on sõna viimasel kõnelejal pooleteistkümneks minutiks, härra Leifrid, palun. suur tänu, president. kolleegid, volinik, minister. ma arvan, et reaktsioon on olnud äh, piisav, võttes arvesse äh, seda keerulist olukorda. võib ju muidugi rääkida sellest, et võib-olla oleks pidanud kiiremini koguma infot äh, tuhapilve kohta ja nii edasi, aga ma arvan, et me oleme tegutsenud enam-vähem korralikult. nüüd aga peame me mõtlema selle peale, kuidas aidata hätta jäänud Euroopa reisijaid. eile helistasid mulle kolm sellist reisijat, äh, üks pere oli äh, jäänud lõksu Taimaal. Neile öeldi, et nad saavad lennata võib-olla alles kahekümne kaheksandal aprillil, ehk siis nad peavad veel nädal aega seal olema. noortele inimestele New Yorgis öeldi, et nad ei tohiks hotellist kordagi lahkuda, sest lennuk võib äh, välja lennata iga hetk. sellised me peame mõtlema selliste küsimuste peale siin Euroopa Parlamendis, me peame tulema välja mingisuguste lahendustega, me peame tegema oma ettepanekuid ja toetama neid inimesi. me ei saa hüljata Euroopa kodanikke, vaid peame neid aitama yes.. suur aitäh teile, kolleegid! nüüd oleme nii-öelda piiripealses olukorras sellepärast et teema, millest me räägime, on loomulikult väga kiireloomuline ja kodanikele valmistab see suurt meelehärmi. ja nüüd on, sõna on soovinud juba kolmteist kuni viisteist inimest. ja tundub, et inimesed paluvad järjest rohkem sõna ja loomulikult enam ei ole võimalik sõna anda mitte vähemalt kahekümnele inimesele. nii et anname sõna nii pal-, nii kauaks, kuni president siia tagasi jõuab. nii et nüüd annan sõna nii kaua, kuni president tagasi jõuab. kõigepealt äh, härra Silvestris, palun Rahvaparteist, nii et üks minut, ühe minuti pärast katkestame teie kõne. suur aitäh volinikule, ministrile teie kohaloleku eest ning teie sõnavõttude eest. selle üle ei pea loomulikult arutama, et ohutus peab olema tagatud ja see, et ohutus oli tagatud, seda näitab see, et mitte ühtegi lennuõnnetust aset ei leidnud. nii et äh, ohutuse eesmärgi me ka saavutasime ja ma arvan, et sellega on see küsimus lahendatud. nüüd tekib küsimus, kas me oleksime võinud reageerida kiiremini, teha midagi kiiremini, sekkuda juba varem, võib-olla avada õhuruumi varem tundub, et lennundussektori vaatenurk on siin osas kindel, eriti võttes arvesse majanduslikke tagajärgi, neid küsimusi on, nendele tuleb ka vastused anda. tuhandeid reis, tuhanded reisijad on endiselt lennujaamades. härra Tarabella, palun. praegu nüüd ei vahet kutsus sõna sekka ütlema paljusid transpordispetsialiste iseäranis, arvestades sellise etteaimamatu olukorra keerukust, majanduslikke taga, tagajärgi, mis puudutab paljusid tuhandeid reisijaid, kes on muide üle maailma igal pool kinni lennujaamades, on blokeeritud, neil ei ole mingisuguseid alternatiivseid võimalusi need, kui me vaatame neid tühje lennujaami, jaamu, siis võib-olla peaksime mõtlema, kuidas ümber korraldada oma transporti, õhutransporti, eh, odavlend, võib-olla oleks ka eh, vajalik nõuda niisugust kindlustust, mis ka force majeure'i puhul aitaks lennureisijaid, suur tänu! suur aitäh, nüüd äh, härra Valenza. no le vemos en la sala, tiene la tundub, et teda siin ei ole, nii et äh, nüüd härra Massi, siiski, härra Valensa, palun. palun ärge raisake aega, sellepärast et äh, muidu jälle jääb mõni kolleeg oma sõnavõtust ilma. E, suur tänu, president. praegune olukord näitab kui haavatavad me oleme loodusjõudude ees? Euroopa Liit peaks olema paremini valmis sellisteks kriisideks, eriti peame me olema valmis kiiremini reageerima. loomulikult on keeruline ette valmistada öö, oma reaktsioone millekski, mis võib juhtuda ainult kord saja viiekümne aasta jooksul, aga me juba näeme näiteks, et Euroopa raudteevõrgustik on Äh, ebapiisav. me peame küsima, kuidas seda olukorda parandada. veel peame me küsima, millist riiklikku abi antakse hädas olevatele lennufirmadele. ilmselgelt tuleb pumbata nüüd palju raha, parandamaks nende olukorda. samuti peame me parandama oma reaktsioonisüsteeme. suur tänu. suur tänu nüüd, härra Massip siin on räägitud äh, sellest, kui absurdne on olnud see olukord, me oleme juba jäänud ilma liiga paljudest võimalustest ja ei ole kasutanud võimalust, kui on kirjutatud alla uutele lepingutele, teha midagi ka Euroopa õhuruumiga. me ei ole suutnud midagi nii-öelda taevas ära teha, aga siiski maa peal oleme me suutnud midagi teha, tagades reisijate õigused ning ühtlasi lahendada konflikte maismaatranspordis, nii et me ei saa siin rääkida mingisugusest minimaalsest teenusest. nüüd on sõna härra Kirskil, palun. daamid ja härrad Euroopa lennundussektoris on keerulised ajad. loodetavasti ei kujune sellest välja lennundussektori kriis. me peame siin tegema korralikke järeldusi praegusest kriisist. mis puudutab lennundussektori turvalisust ja inimeste liikuvust, siis need peavad olema meie prioriteetideks. samuti tuleb tagada, et kõikide transpordiliikide areng oleks jätkusuutlik. inimeste ja kaupade transporti tuleb vaadelda ka majanduse arengu aspektist, eriti just kriisiaegadel. samuti on meil tarvis paremat koordineeritust ja vastastikust toetust. suur tänu. kolleeg Boris. nüüd palun kolleeg Boris. Szanowny panie komisarzu, e, katastrofa pokazała, że brakuje nam w Unii Europejskiej procedur na suur tänu, härra volinik. katastroof on näidanud, et Euroopa Liidus meil ei ole korralikku e, süsteemi reageerimaks sellistele katastroofidele meil on tarvis Euroopas parandada turvameetmeid ja öö, seda eriti lennuliikluse puhul, see ei peaks langema liikmesriikide pädevusse. samuti arvan ma, et lennuriikide kindlustamine, kindlustussüsteemid peaks olema Euroopa Liidu pädevuses. samuti peame me aitama reisijaid, kes on hätta jäänud ka peame me parandama meie kiirrongide süsteeme. ja lõpetuseks ka samuti tuleb aidata Euroopa kodanikke, kes on äh, lõksu jäänud kuskil väljaspool Euroopat, suur tänu. Arsenis. härra Arsenis, palun. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτές τις μέρες βιώσαμε μια πρωτόγνωρη αναστάτωση στις ζωές μας. Το... Suur aitäh! tegemist on väga kriitilise olukorraga, mis on täiesti pretsedenditu. see transpordivahend, millest meie sõltume, et teha oma parlamendiliikme tööd, enam ei liikunud, pidime tulema siia praamiga, rongiga, bussiga ja paljud ei jõudnudki kohale me tegelikult ei pea sõltuma nii palju lennuliiklusest, on olemas ka teised transpordivahendid, aga infrastruktuuri võimekus ei ole kuigi suur, kui me räägime siin tehnoloogiast. Euroopa Liidus peaks olema täielik rongiliinide võrgustik ja kõik reisid, mis on lühemad kui tuhat kilomeetrit, peaks inimesed just nimelt läbima rongiga. Tiene la palabra sõna on proua Alvarezil, palun. suur aitäh, härra president. ma arvan, et need vastused, mis me oleme välja toonud, võivad ainult leevendada praegust olukorda, aga ei hoia ära seda, et see ei korduks tulevikus nii et see peab olema meile võimaluseks, eriti just hetkel, mil töötatakse välja valget raamatut luua seal va-, vajalikud meetmed selleks, et vähendada liiga suurt sõltuvust lennuliiklusest. me peame olukorda tasakaalustama, tugevdades alternatiivseid transpordivahendeid, mis praegu on hoopis ähm, madalamal tasemel kui, kui näiteks meretransport ja äh, rongiliiklus ja ma loodan, et siin mitmed kolleegid on pannud kõrva taha selle, mida on palutud selleks, et tugevdada rongiliiklust ja tagada üle-euroopalised transpordivõrgud ka selles sektoris, suur aitäh! aitäh, nüüd on sõna härra Bensonil. Tak, herr formand. Der er sagt mange fornuftige ting her under debatten i formiddag, men jeg mener bare, at man er nødt til at se en smule fremad. Fordi det, vi har see, meie arutelu täna hommikul oli väga huvitav, aga ma arvan, et peaksime vaatama kaugemale. see, mille me nüüd oleme läbi elanud, ilmselt kordub. tegelikult me ei räägi üldse sellest, kas äh, leiab aset uusi vulkaanipurskeid, vaid millal, nii et me peame juba praegu selleks hakkama ette vaatama. ja seega peame keskenduma sellele, et loo-, loodaks paremad ühendused Euroopa pealinnade vahel, nii et ja see, ka selle nimel, et oleks tõeline koostalitlusvõime, aitäh! suur aitäh, härra Benson! nüüd äh, proua Fajon, palun! dragi kolegice in kolegi, seveda nam je vsem jasno da mora biti varnost potnikov na prvem mestu in da danes o njej govorimo predvsem zato ker nas je narava na to opomnila me oleme kõik aru saanud, et reisiohutus on prioriteetide prioriteet. nüüd on näha, et äh, me ei suuda midagi muuta. reisijad on äh, lendamata jäänud, ei jõua tööle, ei jõua sihtkohta ja kui nüüd tehakse abimakseid ja, ja kindlustus äh, maksab välja põllumajanduskahjusid, siis peaks ju aitama ka lennureisijaid. kindlasti tuleks ka paremini koordineerida transpordivõrgustikke, transpordivahendite koostoimet, et transport oleks tõhusam ning vähem reostav. suur aitäh, nüüd on sõna proua Judith Merkisel. tänan, härra juhataja allereerst mijn medeleven naar iedereen die geraakt is door deze crisis. suur tänu. tunnen kaasa kõigile neile, keda kriis praegu puudutab. finantskriis, majanduskriis, transpordikriis, mis kriisi meil veel vaja on? Euroopa ühiskond on väga haavatav niisugustele kriisidele, seega on meil vaja turvavõrku rohelist ühiskonda, mis tähendab seda, et meil on vaja rohelist transporti. selge on see, et me ei ole veel selleks valmis. paljud minu fraktsiooni liikmed, kes sõna võtsid, toonitasid vajadust investeerida rohelisse transporti, mil, kus Euroopa transpordivahendite vahel oleks paremad si-, seosed, transport oleks kiirem, puhtam, miks mitte rohkem kasutada laevatransporti, see on nii majandusele kui ka tööhõivele väga kasulik. suur tänu! nüüd on sõna proua Maisneril ja palun vabandust, sellepärast et nimekirjas ma ei pannud tähele, et teie olite just nimelt sellest fraktsioonist, nii et oleksin pidanud teile juba varem sõna andma. palun suur tänu, president, jah, nüüd on selge, et reisijad on sattunud väga keerulisse olukorda, me soovime ju reisijaid transportida ohutult, aga samas peame me neile tagama ka üldse mingisuguse liikumisvõimaluse. teisalt me ei saa ju lihtsalt äh, täiesti unustada lennu äh, liiklust, siin on räägitud kiirrongidest, aga mis kasu kiirrongist on, kui ta ei saa ületada riigipiiri naaberriiki? seega me peame astuma ühe sammu korraga. samuti, samuti on meil tarvis täielikku meie raudteevõrkude koostoimimisvõimet, samuti on meil tarvis Euroopa ühtset taevast. siin räägiti palju koostööst liikmesriikide vahel ja ma pöörduksin teie kõikide poole öö, see sõltub kõik meie parteidest liikmesriikides, kes sageli blokeerivad edasisi samme. niisiis veenge oma kolleege kodumaal avamaks transport üle Euroopa. kui me suudame veenda oma parteisid, näeme me ka tulevikus positiivseid arenguid, suur tänu! suur aitäh teile, proua Meisna, nüüd on sõna härra Corina Kretsul. suur tänu, viimastel päevadel on räägitud nii mõndagi majandus kahjudest, mida on kandnud lennufirmad. jah, see on tõsi ja ilmselgelt peame me loo-, paika panema mingisugused mehhanismid nende aitamiseks. võib-olla võib oodata ka, et see kriis kestab kauem, kui alguses eeldatud. transpordi ja reisijate ohutus ning tarbijakaitse on aga kriitilise tähtsusega. reisijad väidavad, et neid on koheldud väga erinevalt, olenevalt siis nende lennufirmast või riigist, kus nad on asunud. me peame vältima olukordi, kus inimesed on jäänud lõksu meie lennujaamadel ja ei tea täpselt, millal üldse nad lennata saavad pa. Pärnu. nüüd palun härra Pärnu. härra volinik, härra minister, see kriis, milles me elame nüüd juba mõni päev, sellest on juba räägitud, see näitab, et strate-, Lissaboni strateegia on läbi kukkunud, mida Euroopa Liit on ellu rakendanud viimastel aastakümnetel. see kriis on näidanud seda, kuidas see tohutu, tohutus konkurentsis on tegelikult Euroopa Liit olnud täiesti võimetu valima lähenemise, mis võimaldaks mitte ainult kaitsta neid, kes on jäänud lennujaamadesse istuma, vaid lubades ka lennufirmadel viia läbi testlende. nii et ma loodan, et Euroopa Liit nüüd tõuseb jälle oma jalgadele ja seisab hea selle eest, et oleks rohkem avalikke teenuseid Euroopa Liidus nii olulises sektoris, nagu seda on lennuliiklus. suur aitäh! nüüd palun proua Ferreira. suur aitäh! on täiesti selge, et see kriis oli täiesti ettenägematu ja ettevaatuspõhimõttel pidi olema, see pidi kujunema prioriteediks. aga viis päeva ei rääkinud keegi Euroopa Liidust kõ-, küllalt kõval häälel ja keegi ei kaitsnud ka reisijate õigusi, ei üritanud olukorda täpsustada ei üritanud leida alternatiivseid võimalusi ega üritanud ka erinevaid lahendusi koordineerida. teine järeldus, milleni ma olen jõudnud, on see, et sellest kriisist väljumine ei tohi kujuneda mänguks nende vahel, kes tahavad vältida majanduslikke tagajärgi ning kes teiselt poolt tahavad kaitsta ettevaatuspõhimõtet me peame tagama objektiivsuse ja täielikkuse selguse, kui me räägime kriisist väljumise strateegiast. suur aitäh! suur tänu, proua Pereira! härra president, ettevaatus põhimõte on saanud vastutustundetuse põhimõtteks ettevaatuspõhimõttest on saanud üleskutse igasugusest vastutusest loobumiseks. Need väidetav, keegi väidetavalt vastutustundlikest ei ole oma vastutust kandnud. miljard, nagu gripi puhul, kus miljardeid inimesi kutsuti üles end vaktsineerima. kogu Euroopa õhuruum on suletud, kuigi kogemused on näidanud, et vulkaani tuhk on on tõeliselt ohtlik ainult siis, kui tihedast pilvest läbi sõidakse, kuid ettevaatuspõhimõtte nimel äh, on eksperdid loobunud oma vastutusest ning äh, poliitikud on olnud võimetud ning äh, räägivad sellest, et me sõltume liiga palju lennutranspordist. ilmselt peaksime me pikendama pikendama oma raudteevõrku kuni ookeaniani ja ka saarteni. suur tänu, daamid ja härrad ja nüüd äh, nõukogu nimel härra Lopes Garrido. suur tänu, härra president. on näha, et on jõutud kokkuleppele. me peame arvestama loodusega, härra Michael Crane rõhutas seda, see on igati selgelt mõistetav sõnum meile kõigile see näitab ka, et Euroopa Liit peab tegutsema liiduna sellise üle-euroopalise kriisi puhul, mis puudutas tuhandeid Euroopa kodanikega ja teiste maade kodanikke maailmas. see muidugi on valusalt tabanud ka Euroopa majandust. me täheldasime koheselt, et äh, pädevate riikide tegevus äh, sulgeda õhuruumid, sel, see siiski ei olnud üle, olnud sündmuste kõrgusel, Euroopa Liit sekkus otsekoheselt, härra Speroni, proua Ferroni otsekoheselt. reedel täheldasime me et olukord leidis kinnitust, olukord oli tõsine ja arvestades seda, Euroopa Komisjon nõukogu ja Eurokontrolliga tegi koostööd ning pühapäeval, nagu ma juba ennist ütlesin, toimus avalik komisjoni kuulamine, kus osales eesistujamaa, me selgitasime, milline on olukord, selgitasime, mida me kavatseme teha ja eilsel Eurokontrolli kohtumisel ning erakorralisel nõukogul Hispaania eesistumise juhtimisel, see leidis aset eile. seega me tegutsesime, et äh, langetataks otsus, et oleks üle-euroopaline äh, lahendus. täna me oleme seda eilset otsust ellu rakendamas vastavalt äh, erakorralisele ministrite nõukogule eurokontroll täna hommikul, alates hommikul kella kaheksast, määratles neli tsooni laiendatud ohutuspiirkonna ning on teised piirkonnad, kus lendamine on võimalik. tänu koordineerimisele toimub järk-järguline lennupiirkondade avamine. kõik muidugi sõltub loodusest, kuid eilne otsus rakendus juba täna me tegutseme alati vastavalt ettevaatuspõhimõttele, tagades äh, ohutuse. see, mida me kohe võisime täheldada, oli see, et üle-euroopaline lähenemine võimaldas langetada palju tasakaalukama otsuse. me võtsime arvesse erinevaid faktoreid ja seda tuleb teha nii iga kord, kui toimuvad sellised erakorralised sündmused nagu täna. lubage kõigepealt rõhutada et riski hindamise meetod on palju täpsem. härra Sterkil, äh, eurokontroll võtab arvesse äh, neid otsuseid, mida on langetanud vulkanoloogia komitee Londonis, me võtame arvesse äh, riiklike ametivõimude otsuseid, lennukitootjate arvamusi, võtame arvesse ka seda, mida Kölni lennuohutuse amet on öelnud. tänu kõigele sellele on meil täpsem ettekujutus toimuvast ja praegusest olukorrast täna tuginedes teaduslikele ja tehnilistele andmetele, mida me oleme saanud Eurokontrollilt. tuleb arvestada ka ohutust, üle-euroopaline lahe, lähenemine võimaldab meil ühtlasi arvestada kõige ohutusega, mis on tähtsam kui kõik teised põhimõtted ja ma olen nõus kõigi nendega, kes seda rõhutasid. tuleb arvestada ka majanduslikke tagajärgi Need meetmed leidsid positiivset vastuvõttu, äh, moodustatud on töörühm, mis tegeleb kõikide majanduslike küsimustega, see võimaldab meil arvestada ka kodanike õigusi liikumisele. kutsun kõike äh, liik-, kõiki liik-, kõigi liikmesriikide valitsusi üles lihtsustama kodanike tagasipöördumist, et nend-, kodanike käsutusse antaks kõik teabekanalid, et et tehtaks erakorralised jõupingutused, sest kodanikel on õigus koju tagasi pöörduda, õigus pöörduda oma reisi sihtkohta. tulevikku silmas pidades ma leian, et see on meil võimaldanud laiaulatuslikku arutelu, Euroopa Parlament on selleks väga kohane paik me peame mõtlema koda-, kodanike õigustele, reisijate õigustele erakorralistes olukordades, kriisiplaanile, see, selleks on vajalik äh, läbipaistvus Euroopa Liidu tegudes, tähtsad on ka struktuur, strukturaalsed reformid selleks, et toimiksid üle-euroopalised võrgustikud, Euroopa raudteevõrk, see on, see on muutuma strateegiliseks eesmärgiks. ja kokkuvõttes äh, just Euroopa en-, enda struktuur, kaasaegse riigi struktuur tugineb äh, ühendusteedele, teede, maanteedele, raudteedele ja laevatatavatele teedele. Euroopa areneb tuginedes just ühendusteedele ja infrastruktuuridele, eelkõige raudtee infrastruktuuridele see on väga tähtis poliitiline küsimus, sümboolse tähtsusega küsimus, kuidas arendada transpordi võrgustikku, see on muutma, muutumas kahekümne esimese sajandi Euroopa jaoks üheks keskseks küsimuseks. härra Svoboda ja Schulzi ja teiste poolt äh, tehtud üleskutse reformidele on igati ajakohane. sellest sõltub tõepoolest äh, tulevik, suur tänu! E, suur tänu. suur tänu, härra minister, kas teil on kodukorra küsimus? jah, ma palusin, et seda arutelu pikendatakse, praegusel hetkel me räägime ainult viisakusväljenditega, inimesi koheldi kui äh, lihtsalt prügi raudteejaamades, äh, lennujaamades äh, ametivõimude poolt. me kasutame liiga viisakaid sõnu praegusel hetkel, komisjon ja nõukogu peaksid äh, oma võimu kasutama ja avaldama kogu selle informatsiooni, kui me võtame näiteks keskvaksali Brüsselis, äh, siis äh, vaadake, milline olukord varitseb seal, me peaksime märkimisväärselt pikemalt sel teemal arutlema ja märkimisväärselt rohkem parlamendiliikmeid peaksid saama sõna. ja mina olen huvitatud sellest, et komisjon ja nõukogu kannaksid hoolt avalikkuse huvide eest, kes magavad praegu raudteevaksalites. suur tänu! seda teemat on tõstatatud juba korduvalt, oli väga kahju, et ei kuulnud seda osa arutelust, juba varasemad kõnelejad on seda käsitlenud. okei okay. uh,. Eh, all this uh,, well kõneleja räägib ilma mikrofonita. Sorry, sorry, all these points were made kõiki teie poolt mainitud asjaolusid juba meie tänase koosoleku jooksul on mainitud. okei okay,, sorry ma vabandan. aga nüüd anname sõna Euroopa Komisjoni asepresidendile, kes vastab saadikute sõnavõttudele ja seejärel käsitleme väga teist, väga tähtsat päevakorrapunkti, meid külastab komisjoni president äh, härra Barroso ja et rääkida meile ühel väga tähtsal teemal. aga nüüd härra asepresident. suur tänu, härra president nende kommentaaride eest. minul on omalt poolt ka mõned kommentaarid. kõigepealt tahaksin ma öelda, et juhtunu annab meile piisavalt mõtteainet, me peame mõtlema, kuidas strateegiliselt tulevikus planeerida oma tegevust ja üks tähtsaid ja olulisemaid küsimust on erinevate transpordiviiside vaheline koostoime ja paindlikkus ja raudteesüsteemi suutlikkus alternatiivina toimida selliste juhtumite puhul. me väga kiiresti asutame esimest, asume esimest raudteepaketti üle vaatama ja räägime ka transpordi tulevikust üldisemalt, tegemist on väga tähtsa küsimusega ja eile me rääkisime nendel samadel teemadel ministrite nõukogus, ma luban teile, et me võtame seda küsimust tõsiselt ja meie ülesandeks on ka ebavajaliku transpordi ja ebavajaliku reisivajaduse äh, piiritlemine siis äh, mis puudutab äh, mõjusid, siis loomulikult me võtame kõiki asja erinevaid külgi arvesse ja esitame oma ettepanekud äh, oma kolleegiumiga, aga me peame olema oma ettepanekutes ettevaatlikud. Te teate, et raha ei sünni mitte millestki ja meie ettepanekud peavad olema õiglased, võttes ja võtma arvesse kõiki majanduse olulisi huvigruppe ja me peame olema väga tasakaalustatud oma lähenemises me ei saa pakkuda mingisuguseid imelahendusi. mis puudutab reisijaõigusi, siis äh, reisijaõiguste puhul on eeskirjad äh, väga selged äh, siin tõstatati seda küsimust korduvalt, ma arvan, et me eeskirjade küsimust ei peaks uuesti tõstatama ja üle vaatama, Euroopa Parlament ja teised institutsioonid on osalenud eeskirjade koostamisel, aga mis puudutab elluviimist, rakendamist, siis on see hoopis teine küsimus, see on liikmesriikide kätes ja meil on praegusel hetkel selge plaan ees, silme ees, kuidas nende eeskirjade jõustamist tagada ja kuidas mõjutada liikmesriike seda jõustamist ellu viima, on selge, mida tuleb teha selleks, et reisijate tänaseid mureküsimusi lahendada. ja veel üks kommentaar minu poolt. tegemist ei ole küll tähtsa küsimusega või nii suure küsimusega, kuid väga paljud kolleegid mm, mainisid, et me tegutsesime liiga hilja, et me ei olnud valmis selliseks, selleks kriisiks. mina olin Eurokontrollis, mina olin ministritega ühenduses, ma olin tegevuses kogu selle aja ja selles samas ruumis äh, seisite silmitsi sellesama probleemiga, nagu seisid silmitsi kõik asjatundjad ja otsustajad ja tegelikult see küsimus ei ole poliitikute kätes, see küsimus on asjatundjate, ekspertide kätes. meie jaoks on kõige oluline, olulisem turvalisus, meil on erinevad vulkaanilised kogemused ja, ja võtame näiteks British Airwaysi lennu, KLM-i linnu, mõningaid äh, mõjutas äh, see, mõningaid lende nende puhul mõjutas äh, see vulkaanipurse ja igal juhul tähendab see tõsist riski ja ametivõimud käitusid vastavalt, võttes arvesse, et tegemist on tõsise riskiga ja seetõttu äh, suleti õhuruumid. nüüd üritame me laheneda mitmekesisemalt äh, alles pühapäeval viidi läbi suurem osa proovilendudest, katselendudest ja Eurokontrollile edastati andmed ja me arutlesime selle küsimuse üle ja see aitas meile äh, jõuda lõpliku tulemuseni, nüüd me oleme jõudnud äh, paindliku lahenemise juurde, aga aga lõpplahendus siiski on liikmesriikide kätes, meil on ühtne Euroopa taevas projekt, see on väga paljulubav projekt ja ministrid on suurel suuresti üksmeelel selles osas, et see on Euroopa tulevik ja parim äh, kooskõlastamine õhuruumi vallas on äh, meie tuleviku lahendus. aga nii palju siis tulevikust, need olid minupoolsed kommentaarid, ma tahtsin lisada ka äh, seda, et mis puudutab teavitamist, siis meie andsime pressiteateid välja juba neljapäeval, ka reedel ja meie jaoks oli esimeseks äh, küsimuseks äh, reisijate õigused. me rõhutasime oma pressiteadetes, et reisijate õigusi tuleb võtta tõsiselt ja komisjon tegutses omalt poolt äh, vahetult ja põhjalikumad äh, tegevused äh, viidi äh, läbi pühapäeval ja sellel oli ka veedekate, selline on siis asjade seis, kriis ei ole veel möödas, veel kolm-neli päeva kulub enne, kui lennud täielikult oma tavapärasesse rütmi saame ja vaatame, kuidas lennufirmadel õnnestub reisijad sihtpunkti viia, olukord on endiselt keeruline ja loomulikult äh, peame veel mitmete mureküsimustega tegelema. suur tänu teile teie kommentaaride eest ja loomulikult meil on seda küsimust äh, võimalik veel arutada tulevikus. aitäh! Äh, suur tänu! asepresident Kallas lugupeetud daamid ja härrad. see päevakorrapunkt, see arutelu, mille lõppu me nüüd oleme jõudnud, on olnud kahtlemata kõige tähtsam päevakorrapunkt tänases päevakorras ja ainult selle just läbi saanud debati pärastki oleks olnud mõtet tulnud Stras-, tulla Strasbourgi, sellepärast et avalikkus tahab, et me käsitleksime probleeme, millega nemad oma elus silmitsi seisavad. seda me just täna hommikul tegimegi ma tahaksin ka tänada Euroopa Komisjoni, et Euroopa Komisjon saatis Strasbourgi